lugupeetud daamid ja härrad, palun istuge oma kohtadele. Need, kes sooviksid äh, saalist lahkuda, peaksid äh, seda võimalikult kiiresti tegema niisiis tahaksin eh, siinkohal tervitada härra Kunferfaket tere tulemast teile. Eh, tema on Euroopa Välisteenistuse Aafrika küsimuste eest vastutav tegevdirektor ja ta räägib meile hiljutistest arengutest Etioopias, Sudaanis ja Lõuna-Sudaanis. härra Verfake, me tahaksime eh, teilt kuulda viimastest arengutest nendes riikides aprillis aastal kaks tuhat kaheksateist Etioopia peaminister Abiy Ahmed eh, sai ametisse ja me oleme sellest ajast peale näinud eh, muljetavandavaid reforme eh, riigi poliitilises, sotsiaalses ja majanduslikus valdkonnas ja välispoliitika valdkonnas ka, aga väljakutseid on endiselt, eelmisel kuul oli riigipöördekatse. Mm, ma tahaksin kuulda teie hinnangut olukorrast Sudaani küsimust arutati viimasel Välisasjade Nõukogul, kas te saaksite meile anda ülevaate ka sealse riigi olukorrast, eriti pärast Soome välisministri missiooni Euroopa Liidu nimel? meil on selle punkti arutamiseks aega täpselt kella üheteistkümneni, sellepärast et siis liitub meiega peaminister Maia Sandu. annangi nüüd sõna härra Verfakele, palun. aitäh, esimees. tänan, et kutsusite mind äh, Aafrika äh, küsimusi äh, tutvustama siia komisjoni. see on väga oluline küsimus Euroopa Parlamendi jaoks, see on, on välisasjade nõukogus arutelul olnud ja tahan välja tuua selle, et järgmise aasta lõpuks toimub to,, lõpus toimub järgmine Euroopa Liidu Aafrika tippkohtumine Brüsselis. see saab olema oluline hetk, mil siis paika panna uus lähenemine, mis on poliitilisem, mis põhineks ühistel huvidel, mille, mis on, mis on nüüd järelmiks pärast eelmist tippkohtumist president Juncker pakkus välja ka majandusmõõtme, kaasatud on ka piirkondlikud küsimused, kliimateemad, Aafrika on oluline kontinent ka mitmepoolses, poolses koostöös, nii et ähm, hea meelega tuleme tagasi siia komisjoni selle, nendel teemadel arutama see piirkond, mille kohta te palusite informatsiooni anda, see on piirkond, kus äh, Euroopa Liidu välispoliitika Aafrika suunal on kõige enam äh, arenenud, seal on, sinna on koondunud äh, paljud meie huvid, ma mainisin kliimamuutust, rännet, majanduslikud huvid loomulikult, vaba juurdepääs Punasele merele, see on ka seotud stabiilsuse ja Äh, äh, stabiilsusega selles piirkonnas ja oluliseks riigiks loomulikult on Etioopia, äh, kõigepealt ma ütleksin, et see riik on liiga suur, et läbi kukkuda, sada miljonit elanikku, praegu on riigis üleminekuperiood pärast kui võttis uus peaminister üle kahe tuhande kaheksateistkümnendal, kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal äh, tuli võimule Abiy Ahmed Abiy Ahmed on Oromo äh, piirkonnast, äh, mitte Amhara piirkonnast ja see on väga suur muutus Etioopia poliitikas ta algatas olulisi poliitilisi ja majanduslikke reforme, on vabastatud poliitvange, muudetud suhtumist opositsiooni, on parandatud Eritreaga äh, suhteid ja mitmeid majandusreforme on läbi viidud ja mm, ta on sel moel vallandanud jõud äh, nii-öelda, mida on raske kontrolli all hoida, millele me peame tähelepanu pöörama, on vaja leida tasakaal äh, Ähm, rahvusliku äh, koos, koosluse osas tead piirkondades, äh, milleks see riik on jagunenud, seal on väga palju rahvuslikke pingeid, äh, mis on esile kerkinud. pinged tulid viimati ilmsiks siis, kui tapeti kõrgetasemelisi ametnikke kahekümne teisel juunil ka armee juht nende hulgas. selline asi oleks olnud mõeldamatu äh, varem. Euroopa Liit äh, toetab äh, täiel määral peaministrit Federica Mogherini kohtus Brüsselis peaministriga ja valitsuse eh, juhtiv eh, eh, isikutega. me toetame reforme, nii poliitilisi kui, kui majanduslikke reforme. üks koma kuus miljardit eurot selle poliitikatsükli ajal on investeeritud Etioopiasse arengukoostöö raames volinik ähm, rääkis ka äh, lisaeraldistest, äh, mida äh, arutati, et toetada just reformide läbiviimist nüüd poliitilises plaanis me oleme valmis toetama valimiste läbiviimist, ähm, arutleme, kuidas seda mm, abi kõige parem oleks pakkuda. humanitaarolukord tänu pingetele on kriitiline see on väga äh, suur äh, koormus humanitaarorganisatsioonidele, seal on äh, palju sisepagulasi. seda olukorda tuleb poliitiliselt suunata, tegemist on tõesti tundliku, tundliku olukorraga. nüüd Sudaan. esmaspäeval toimus Sudaani sõprade kohtumine ja enne seda toimus Välisnõukogus arutelu ja toimus ka eesistujariigi missioon, Soome missioon sinna piirkonda. Sudaan, seal on pärast kolmekümnenda diktatuuri aastat, kus president Bashir oli võimul, aprillikuus ta, ta kukutati ja toimusid seal meeleavaldused, see kõik viidi läbi rahumeelselt. poliitiline deklaratsioon on kahelt poolt alla kirjutatud, opositsiooni poolt samuti, aga riigis on vaja ikka veel põhiseadust, et üleminekuprotsess oleks korralikult läbi viidud. olukord on ikkagi keeruline me toetame tsiviilisikute poolt juhitud üleminekut, äh, aga seal on julgeolekuasutused, sõjaväe äh, võim suur, et see olukord on, äh, sisaldab väga palju väljakutseid tuleb ka uurida juuni rünnakuid, kus üle saja inimese Äh, hukkus Hartumis. majandusolukord on keeruline, kuna äh, riiki on väga halvasti hallatud äh, aastaid, probleeme on ka naftaturuga on tarvis sotsiaalset turvavõrku kuusteist miljardi, miljardit äh, USA dollarit äh, on äh, riigil võlga, millele tuleb leida lahendus. mida on tehtud Euroopa Liidu tasandil poliitiliselt? oleme me kasutanud mitmeid meetmeid. Federica Mogherini on olnud samuti aktiivselt kaasatud. on käidud tuhat ähm, riigis kohal, toetatud Etioopia ja Afgaani mm, vahendus, vahendust selles protsessis. oluline on leida koostöövõimalusi äh, poliitiliselt, et tsiviiljuhitud üleminek oleks tagatud, et oleks tagatud äh, stabiilsus ähm, ja et oleks võimalik ka majanduslikus, majandusliku koostööga jätkata ja mobiliseerida rahastust äh, Sudaani heaks, mida tuleks siis äh, suunata läbipaistvalt demokraatliku ülemineku äh, toetuseks. esmaspäeval Sudaani sõprade kohtumisel me saavutasime hea lahenduse või programmi, panime paika eesmärgid ja vahendid selleks kõige keerulisem on tegeleda ootustega, inimeste ootustega mis puudutab stabiilsust, jõukust, demokraatiat. see protsess saab olema keeruline, läheb aega, ähm, enne kui ähm, see rahu äh, nii-öelda rahvani jõuab. Äh, Euroopa Liit on valmis oma rolli täitma koos äh, Defcoga. me toetame välja toetuspaketti. me saame märkimisväärset rolli mängida just äh, kodanike ootuste äh, täitmisel ja mis puudutab siis üleminekut äh, tsiviilvalitsusele ja valimiste korraldamisele. nüüd Lõuna-Sudaan. seal on olukord halvem kahe tuhande üheteistkümnendal aastal riik iseseisvus ja äh, seal on olnud pidevalt kodusõda, äh, rahuleppe äh, kahe tuhande kaheksanda, kaheksateistkümnendal aastal ähm, hakkas kehtima, aga see siiski ei toimi, see seal ei ole võimalik rääkida tõelisest poliitilisest protsessist, praegu president Salva Kiir ja opositsiooniliider, ähm, seal nende vahel toimub mitmeid poliitilisi mänge, ei ole sellist kaasavat valitsust, mida oleks tarvis, meie toetame äh, seda kokkulepet ja ka võimalikku äh, rahalist abi arutatakse, aga see, selleks on tarvis äh, läbipaistvalt liikuda edasi rahuprotsessiga. me oleme valmis äh, igal juhul tegema enamat humanitaarabi, loomulikult äh, Lõuna-Sudaanile on Euroopa Liidu tegevustes väga olulisel kohal. ma siinkohal lõpetan ja ootan küsimusi, aitäh! suur aitäh, härra Verfauke. nüüd on meil küsimuste-vastuste vooruks aega. katsume teha nii lühidalt kui võimalik. alustame proua Sovkast, Rahvapartei. suur tänu, aitäh teile selle ülevaate eest Etioopia, äh, Sudaani ja Lõuna-Sudaani kohta tahaksin rääkida äh, kolleeg Mimitsa äh, visiidist sinna regiooni ja küsiksin, äh, mida te arvate, arvestades seda, et me oleme väga palju investeerinud Aafrikasse, ähm, et kas on olemas mingeid meetmeid, mida kasutada läbirääkimistel, et saavutada läbimurret ja äh, eriti just institutsionaalses plaanis. nüüd äh, rahuleping, mille osaline on Lõuna-Sudaan, kas see järgmiste valimisteni peab vastu? suur aitäh, sotsiaaldemokraadid, palun proua Areena. aitäh teile, mul on küsimus Etioopia kohta tõesti. Mm, te rääkisite äh, nendest edusammudest, mis on toimunud äh, seoses inimõigustega ja samuti valimiste korraldamisega, eh, mis eh, toimuvad kahe tuhande kahekümnendal aastal. Eh, valimiskomisjoni esimees on endine opositsiooniliige ja nüüd küsiksin, kuidas Euroopa Liit suhtub sellesse valimiskomisjoni, mis peaks valimiste stabiilsuse tagamisel olema väga tähtis kahe tuhande kahekümnendal aastal. ja nüüd uus Euroopa, härra Naart, palun. aitäh. kõigepealt Etioopia osas. Etioopias see põhineb filosoofilisel põhiseadusel. see on ainus riik maailmas, kus on Äh, lubatud äh, seal on väga suured rahvuslikud äh, pinged. presidendil on, ta on segaperekonnast, mis puudutab Sudaani. iseseisvumisest peale on seal olnud sõjaväelased võimul Muhamarat ja mida on võimalik teha, seal on äh, kiirreageerimisjõud ähm,, Hemeti on sisuliselt võimul, ta on sõjakurjategija, mõrvar. mida on Euroopa Liidul võimalik teha, et äh, valimised äh, et see ei liiguks, ei jääks ähm, sõjaväe kätte. mis nüüd Lõuna-Sudaanist rääkida, seal on küsimus äh, hõimudevahelises sõjas, äh, kodusõjas äh, Riek Mašari ja Salva Kiiri toetajate vahel legitiimne president Salva Kiir on liitlassuhetes Selekadega see on radikaalne islamist ja mida on võimalik Euroopa Liidul teha, et äh, selline olematu kontrollimehhanism äh, ei oleks lihtsalt selline kauplemisvahend seal piirkonnas. suur aitäh ja nüüd proua Van Kammel, rohe-. suur aitäh, äh, mul on küsimus Lõuna-Sudaanilt Sudaani kohta kõigepealt, sellepärast et aastal kaks tuhat üksteist oli mul võimalus koos toonase välisministri Vestervellega äh, ÜRO täiskogul äh, olla, kui Lõuna-Sudaan sõltumatuks sai ja äh, meil oli delegatsiooniga väga põneva arutelu ning nad ütlesid, et palun pidage silmas seda, et meil on vaja väga palju abi, vaatamata eh, heale nii-öelda lahkulöömisprotsessile, et meil on tõesti väga palju abi vaja ja seda ei ole piisavalt meie riigile ja ma olen selle arenguid nüüd äh, kaugemalt äh, jälginud äh, ja mul ongi küsimus, et kas see riik võib-olla liiga kiiresti sai nüüd nii-öelda sõltuvatuks ja on jäetud omapäi liiga rutakalt võib-olla oleks pidanud äh, abimandaadi robustsema tegema ja rohkem olema kaasatud olnud, et äh, sellesse protsessi panustada. teine küsimus puudutab Etioopiat. Äh, tegemist on riigiga, mis näib olevat õigel teel, aga ka siin tekib küsimus, et mil määral lisaks nii-öelda baasvajadustele äh, Mm, toiduabi andmisele ja muule sarnasele, läheme me kaugemale, mil määral me äh, tege-, teeme koostööd toetamaks äh, noori, pealetulevat põlvkonda, äh, selleks, et anda neile tulevikuperspektiiv, selleks, et majanduslik perspektiiv riigile tagada ta.. Mm, mida Euroopa Liit selles valdkonnas teeb, näiteks teadus ja nii edasi, aitäh! Vielen Dank, Frau von Kramon suur aitäh teile ja nüüd härra Vergedi. suur aitäh, mul on üks küsimus Somaalia küsimuses, kas te usute, et kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta regionaalvalimised Puntlandis ja kahe tuhande kahekümnenda ja kahekümne esimese aasta valimised mm, võivad kuidagi mõjutada negatiivselt Etioopiat ja sealset piirkonda, aitäh! suur aitäh! ja kolleeg Fortiga, palun. suur tänu. aitäh, härra direktor, me oleme juba pikka aega näinud, et ähm, parlamentaarset esindatust ei ole olnud äh, sealsetes riikides, seega meil on äh, suhtlemine keeruline, kuigi äh, meie visiidid Abidžaani on olnud äh, viljakad ja kuidas te kirjeldaksite, milline peaks olema kliima selleks, et saata Aafrika sarve piirkonda valimisvaatlusmissioonid? see on päris oluline küsimus meie jaoks, peame hakkama sellega tegelema ja nüüd palun täpsustage veidi. Neid arenguid, mis on toimunud julgeoleku valdkonnas ja millised on suhted olnud üksikute riikidega ja Aafrika Liiduga. suur aitäh, Anna Fortiga ja QNGL fraktsioon. proua Bella Nueva. aitäh aitäh. E, Etioopias, nagu te selgitasite aasta tagasi, e, kui peaministri e, võimule tulemisega tuli ka, tulid ka head suhted või paremad suhted Eritreaga. pärast seda on olnud küll proteste aga on ja on tekkinud uued konfliktid nagu viimasel nädalavahetusel, kus hukkus rohkem kui kakskümmend inimest meile valmistab see kõik väga palju muret. ei ole kinni peetud teatud tähtaegadest. kuidas on Euroopa Liidul võimalik aidata seda protsessi suunata ja selle murettekitava olukorraga, mis nädalavahetusel oli, tegeleda? Lõuna-Sudaan vaherahu kodusõjas, seal on olnud kaks eesmärki, piiritülide lahendamised ja see, mis on seotud sõjaväe sõjaväega, mitte midagi ei ole saavutatud juba kuue kuu jooksul. Ehm, osalt sellepärast, et puuduvad vahendajad. kas te arvate, et Euroopa Liit peaks olema aktiivsem selles protsessis? kas see peaks olema osa Euroopa Liidu välispoliitikast? kaks koma viis miljonit Äh, pagulast, äh, kes on riiki, äh, liigist pidanud lahkuma, see, tegemist on humanitaarkriisiga. Ähm, Omar al-Bashiri kukutamine pärast diktatuuri on meile tekitanud nüüd Sudaanis üleminekuvalitsuse, sõjaväelise valitsuse sisuliselt murdepunkt oli kolmandal juunil, kui rünnati meeleavaldajaid sõjaväehoone ees, sada kolmkümmend inimest hukkus, olukord on endiselt kriitiline, me oleme mures Saudi Araabia, Araabia emi-, emiraatide ja teiste riikide reageeringute pärast ja ka selle pärast, mis on Jeemenis toimunud, sellega seoses on jäänud mulje, et luuakse tsiviilisikute äh, toel selline tsiviilvalitsus. Ähm, ma kohe lõpetan. kahe tuhande neljateistkümnendal aastal lepiti kokku ähm, teatud protsessides, kas ähm, Euroopa Liit äh, peaks reageerima selliste kokkulepete suhtes aitäh. härra Verfake, meil on kaks sõnavõtusoovi veel, kui see sobib teile. ja siis on meie nimekiri kinni, härra Mikser, härra Vennel, härra Paet, kolm inimest. palun, Sven. suur tänu. Äh, võib-olla täpsustaksite seda teemat, mis oluliselt mõjutab poliitilisi suhteid regiooni riikide vahel ja nende sotsiaalmajanduslikku arengut, nimelt äh, Niiluse äh, vesikond. kas teil on midagi lisada uue Etioopia tammi kohta või on teil midagi muud lisada? suur tänu, Ühendkuningriik saab täna uue peaministri, annan siis Ühendkuningriigi kolleegile sõna, palun, härra Pern. ma ei hakka Boris Johnsonit nimetama siin, me tegelikult oleme kirjaliku küsimuse saatnud komisjonile mm, seoses sellega, kuidas Euroopa Liit rahastab rändekontrolli läbi Hartumi protsessi. me oleme meedia vahendusel näinud, et kaudselt saab ilmselt see äh, sõjaväeline struktuur Euroopa Liitu, äh, Liidu vahendeid äh, justkui äh, äh, rändeolukorraga toimetulemiseks, aga tegelikult hoopis smugeldatakse migrante. ma tahaksin kuulda vastust sellele küsimusele, me ei ole kuulnud seda veel ja veel see võimujagamise kokkulepe, kas see on mingisugune kavalus Degallo poolt, et lihtsalt äh, leevendada neid proteste või siis lihtsalt äh, ignoreerida neid või on see tõesti siiras, see leping ja nüüd eelmisel aastal käisin paari nädala jooksul Etioopias, kõnelesin väga paljude noortega just äh, koolilõpetajatega ja nad olid väga-väga eh, režiimi pooldavad ja nüüd eh, vastaspoole eh, arvamus oli see, et tegelikult pinged tulevad hoopis hoopis äh, noorte haritud inimeste poolt ja ähm, ma ei tea, neid noori haritud inimesi on ju väga palju Etioopias, kuidas te kommenteeriks seda olukorda? Urmas Paet lõpuks, palun. ma arvan, et Euroopa Liidu huvides on täiesti selge, et rahvusvaheline kriminaalkohus on äh, respekteeritud organisatsioon ka tulevikus al-Bashiri on soovitud kohtu ette tuua juba aastaid. ja nüüd, kas teie arvate, et see lõpuks ka teoks saab tulevikus ja kas Euroopa Liidul võiks olla siin mingisugune roll selleks, et Sudaani uusi võimuringkondi julgustada, et nad täidaksid oma kohustusi ja Rahvusvahelise Kriminaalkohtu nõudmisi. suur aitäh, väga palju küsimusi esitati teile, härra Verhagen, nüüd on teil umbes kümme minutit aega nendele vastamiseks. suur aitäh, ma püüan nüüd neid grupeerida kuidagi. kõigepealt räägiksin Etioopiast. see, mis Etioopias toimub, on äh, midagi, mis toimub igal pool Aafrikas enam-vähem noored on üles tõusnud, uus põlvkond tahab olla nii poliitilise kui majand-, kui majandusliku arengu osaline, soovitakse näha palju kaasavamat ühiskonda, aga lisaks sellele Etioopia oma ajaloo tõttu väga-väga keeruline riik oma ülesehituse, föderaalse struktuuri tõttu. põhiseaduses on öeldud, et regioonid Etioopias võivad saada föderaalstruktuuris eristaatuse, Sidami puhul ongi seda nähtud, aga seda tuleb kõike hallata vastavalt põhiseadusele. on nimetatud ka referendumi korraldamise võimalikkust. nüüd nagu ma ütlesin on Etioopia väga kriitilises ajaperioodis praegu, peaminister tahab muidugi kõiki häid asju ellu viia ja on reformidega juba algust teinud, aga ähm, pingeid on nii etnilisel kui ka föderaaltasandil tekkinud põlvkondadevahelised pinged ning ehm, tuleb lahendus leida nendele küsimustele. ma arvan, et Euroopa Liit on olnud tõhus, on äh, pidevalt äh, kontakti hoidnud selle riigiga, kolmsada kuuskümmend miljonit eurot on ette nähtud sel aastal ja järgmisel aastal peaministri reformikava toetuseks. see peaks minema majandusse, aga muidugi kõigepealt peab peaminister tagama selle, et majanduslik olukord paraneb, et inimesed tunneksid, et neil on tulevik, eriti noored, ja see meie pakutud toetus on otseselt seotud reformidega. meie eh, investeeringud peaksid käivitama ja toetama neid reforme, mis on väga vajalikud eh, see oli siis majandusliku poole pealt, aga ka poliitilise poole pealt on meil toetuspakett ette nähtud valimisteks, kodanikuühiskonna toetamiseks, dialoogi pidamiseks osapoolte vahel. me oleme ühenduses olnud ka uue valimiskomisjoniga ja tema juhiga. vaatame, kuidas need asjad edasi lähevad. loomulikult, kui järgmisel aastal toimuvad valimised, siis Euroopa Liit tahaks ka saata oma valimisvaatlusmissiooni sinna. esitasime mm, muidugi soovitusi ka eelmistele missioonidele, kes valimisi käisid vaatlemas, aga arvesse tuleb võtta seda poliitilist olukorda, mis praegu on välja kujunenud riskid on täiesti olemas, aga on olemas ka suuri võimalusi ja need võimalused tuleb ära kasutada ja tahame toetada praegust peaministrit, loodame, et ta suudab äh, oma soovid ellu viia. nüüd lisaks sellele, mida me teeme Etioopias, äh, oleme me ju äh, ühenduses kogu regiooniga, Etioopia on Somaali poolsaare teiste riikidega väga tihedalt seotud läbi majanduskontaktide ja transpordi ja samuti on oluline eh, piiriline regionaalne koostöö. me kohtume iga kuue kuu tagant regiooni välisministritega eh, ja see on eh, umbes sarnane töö, mida me oleme teinud Sahelis me ei ole muidugi sama edu saavutanud, sest riikidel on natukene vaja aega selleks, et endale kohustusi võtta ja süvendada regionaalset koostööd. Sudaani küsimused on järgmiseks, mida siis Euroopa Liit võiks teha, kas tal peaks suurem roll olema? kõigepealt peab ütlema, et nii nagu sageli Aafrikas Äh, on vaja toetada Aafrika-sisest vahendustegevust ja ainus võimalus selleks on siis Aafrika Liidu kaudu äh, vahendustegevust soodustada äh, ja kaasata ka Etioopia. nüüd meie roll Khartoumis on seisnud eelkõige selles, et oleme saatnud äh, sõnumeid, näiteks Soome välisminister on käinud seal ja me oleme püüdnud siis äh, tõesti äh, julgustada osapooli kiirele kokkuleppele jõudma, väga palju on kaalul, ähm, väga palju on probleeme seoses sisemise ühtsusega, igasuguseid riske on, aga tööd tuleb edasi teha ja me äh, katsume oma rolli mängida nii hästi kui võimalik. nüüd kas äh, need ohvermid saavad teoks, äh, kas sõjavägi ei, ei ohusta seda, noh, koostöö ja sidusus ka Pärsia riigi, Pärsia lahe riikidega on väga oluline. Pärsia lahe koostöönõukogu käis hiljuti koos ja äh, me jõudsime mõist-, arusaamale, et me peame palju rohkem stabiilsuse ja demokraatia küsimustega tegelema. Pärsia lahe riigid saavad järjest rohkem aru, et kui mingisugust äh, otsest vastust Sudaani kodanike äh, õigustatud püüdlustele ei tule, siis ei ole ka mingisugust äh, ühist tulevikku ette näha. nüüd et äh, me tahaksime, et sõjavägi ka mõistaks, et võimu tuleb jagada ja üleminek peab toimuma äh, just tsiviilühiskonna poole. julgeoleku poolel on erinevaid grupeeringuid, siin juba nimetati äh, nii sõjaväelasi kui neid sõjaväelisi rühmitusi, kogu struktuur on väga keeruline, tähtis on see, et üleminekuprotsess saaks alguse ja lõpuks siis viiks selle valimisteni ning äh, loomulikult peavad olema valimised usaldusväärsed ja tulemused sellised, millega ka Sudaani rahvas on rahul. muidugi äh, seda saab ainult üheskoos saavutada äh, ränne ja julgeolek, nendes küsimustes on Sudaan kriitilise tähtsusega ja eh, noh, siin küsiti ka selle kohta, kas me toetame sõjalisi grupeeringuid, mina ütlen selle kohta, see on libauudis, fake news, me oleme mitu korda juba e-, eitanud seda aga muidugi need jõud tahavad iseennast reklaamida, nad tahavad kuidagi mõjutada ka Euroopa Liitu äh, Äh, siiani ei ole Euroopa Liit mingeid kanaleid pidi äh, sõjalistele grupeeringutele äh, raha saatnud. muidugi me oleme kiirreageerimisrühmitusele plaaninud raha saata. ainus asi, mida me Khartoumis toetanud oleme, on see regioonikeskus selleks, et paremini rännet hallata ja me oleme Siseministeeriumi kaudu riigiametnikke ja nende koolitust toetanud, aga äh, mingisugust äh, kiirreageerimisrühmituse või teiste militaarrühmituste toetust me kategooriliselt eitame. ja nüüd lõpuks ka Lõuna-Sudaanist, kas me saaksime midagi enamat teha, Sudaani ja Lõuna-Sudaani lahkulöömine oli halvasti ette valmistatud, Sudaan ei olnud selleks valmis, tekkinud on mitmeid etnilisi pingeid. meie katsume nii palju kui võimalik äh, survet avaldada ja vahendusprotsessi äh, soodustada, me tahaksime ka kodaniku tasandil rohkem teha rohujuure tasandil midagi mõjutada, seda te ka ise ütlesite, aga tähtis on, et toimiks finantsläbipaistvus ja paigas oleks juhtkond. hea meelega vastan ka hiljem teie küsimustele, tänan. suur aitäh, härra Fefake, teile kogu selle info eest ma arvan, et äh, meie arvamuste vahetus oli viljakandev, loomulikult koordinaatorid peavad otsustama järgmisel koordinaatorite kohtumisel, aga võib-olla võime omalt poolt teha ettepaneku, et me äh, Ahveti missiooni kahe tuhande kahekümnendaks aastaks või kahekümne esimeseks aastaks sinna piirkonda paneksime päevakorda. me tegelikult eelmise mandaadi ajal plaanisime juba Etioopiasse minna, aga me otsustasime lõpuks ikkagi äh, seda mitte teha. aga ma arvan, et äh, Addisesse minna tuleks. suur aitäh äh, tulemast veel kord, suur aitäh senise hea koostöö eest. Te jagasite siin laiali ka sellise dokumendi Euroopa Liit ja Aafrika Liit, see on ainult prantsuse keeles küll, aga kui te olete huvitatud, siis seda on võimalik jagada. ja me saadame inglisekeelse versiooni ka elektrooniliselt laiali. ja me prindime uuesti ingliskeelset varianti, aga ma arvan, et see annab ikkagi hea ülevaate meie suhetest Aafrika mandriga, suurepärane ja nüüd liigume edasi järgmise päevakorrapunkti juurde. tervitan siin peaminister Maia Sanduga.

Ladies and gentlemen, dear colleagues. lugupeetud daamid ja härrad, kallid kolleegid, palun võtke istet. liigume edasi järgmise päevakorrapunkti juurde. kallid kolleegid, me saame alati siin tervitada külalisi, kuid täna on äh, meil suur-suur au tervitada siin Maja Sanduga Moldova Vabariigi uut peaministrit selleks, et arvamusi vahetada. tere tulemast teile siia, proua peaminister meil on tõesti väga suur au teid siin vastu võtta, sellepärast et nii paljud kolleegid viimastel aastatel meie komisjonist, erinevatest fraktsioonidest on äh, silma peal hoidnud teie riigis aset leidvatel arengutel, sageli äh, murega hinges. Äh, meil on olnud täiskogu arutelusid, äh, kus me ei saanud rääkida headest uudistest, aga nüüd on toimunud rahumeelne võimu üleminek Moldovas, see leidis aset eelmisel kuul teie juhtimise all ning nüüd olete te siin parlamendis, olete tulnud Brüsselisse Äh, meie komisjon saatis kahekümne neljandal juunil Kišinausse juba kolmeliikmelise delegatsiooni selleks, et teie püüdlusi toetada, Heidi Haudala juhtis äh, meie delegatsiooni, Sigrid Muresaan ja Claire Moody käisid ka äh, seal. poliitilised arengud teie riigis aitavad kaasa õigusriikluse ja korruptsioon, õigusriikluse kehtestamisele ja korruptsioonivastasele võitlusele teie valitsuse toel, see on väga oluline selleks, et parandada suhteid Euroopa Liidu ja Moldova vahel, nii poliitiliselt kui ka Euroopa Liidu abi kontekstis ja ma olen veendunud, et lähitulevikus on see ka võimalik ning et me siis saame ka tulemusi loota niisiis veel kord tere tulemast siia, me tervitame asjaolu, et te olete nüüd äh, peaministri ametis, palun, sõna on teil. Thank you very much. suur aitäh, lugupeetud esimees härra McAllister, austatud äh, Euroopa Parlamendi saadikud. mul on suur au olla esimene Äh, välisriigist tulnud äh, riigijuht, äh, kes siin Ahveti komisjonis külas on pärast Euroopa Parlamendi maikuiseid valimisi. tegemist on hea võimalusega avatult Moldova küsimuses arvamusi vahetada, arutada meie mm, lähiaja prioriteete ning ka pikaajalist tegevuskava, mis valitsus on välja töötanud Euroopa Liidu Parlament äh, on äh, olnud äh, valjuhäälne eelmise režiimi kriitik, mida juhtis oligarh Plakutjuk. eelmine valitsus ei austanud praktiliselt ühtegi reeglit korruptsioon lokas, tegemist oli ka rahapesuga, valimisi tühistati meelevaldselt, ülemkohtu äh, otsused olid sellised, mis käisid vastu loogikale ja faktidele, poliitilisi äh, oponente kiusati taga, kiusati taga ka kodanikuühiskonda, sõltumatut meediat, äh, rünnati ettevõtteid, kõik see kujutas Moldova kurba reaalsust kuni veel vaid mõni nädal tagasi Äh, ning mõned inimesed uskusid äh, Euroopa-meelsesse äh, retoorikasse küll, kuid avalikult nad sellest rääkida toona ei julgenud, aga Euroopa parlament on alati ausalt rääkinud äh, Moldova oligarhliku režiimi äh, korruptsioonitegevusest. Äh, Teie hinnangud ja toetus on aidanud meid, Moldova inimesi, kes uskusid demokraatiasse, elus püsida ja me saime jätkata oma võitlust vabaduse nimel ja me oleme selle toe eest väga tänulikud. oligarhliku režiimi toet-, Äh, säilimine pärast veebruarikuiseid valimisi oli kõige kohutavam tulemus, mis üldse olla sai. see tähendas seda, et Moldova äh, jääb halliks alaks, kus ei toimu arengut, kus ei ole demokraatia põhimõtted austatud, kus inimesed on kaotanud lootuse ja väga paljud lahkusid riigist poliitiliste jõudude koalitsiooni oli vaja selleks, et tulla välja poliitiliste uute narratiividega selleks, et varasem režiim kukutada. Need osapooled tulid kokku sellepärast, et Moldova oli vabalangemises ja midagi tuli kiiresti ette võtta Plahvnjuk jättis maha oma pärandi ja riik tuleb praktiliselt nullist üles ehitada täna samm-sammult äh, me äh, korrastame äh, oma riigiaparaati, me anname kohtu alla need, kes varastasid riigi raha, pesid raha pangasüsteemi kaudu, nad kõik peavad kohtu ette astuma. Moldova valitsuse prioriteediks on riik praegusest olukorrast välja tuua, panna toimima hästi toimiv prokuratuur, aidata kodanikke, võidelda mm, Mm, korruptsiooni vastu, luua õiglane kohtusüsteem, lõpetada salakaubandus eh, ning mm, luua ettevõtluskeskkond, mis aitaks kaasa kestlikule majanduskasvule, me peame eh, avama monopolid õiglasele konkurentsile, me peame reformima haridus- ja tervishoiusektoreid, need kõik on Moldova tänase valitsuse eh, prioriteetideks lühidalt öeldes on meie suured väljakutsed, me peame looma toimiva demokraatliku äh, riigiaparaadi, mis teeniks kodanike huve ning äh, me peame tagama äh, võimude lahususe põhimõtte, me peame tagama inimeste majanduslikud huvid, ausa poliitika ja see on see, mida Moldova kodanikud tahavad, sõltumata sellest, milline on nende emakeel või äh, äh, mis äh, taust neil on. Äh, Moldoval on vaja abi äh, selleks kõigeks, me peame läbi viima äh, sügavuti minevaid reforme selleks, et riigiaparatuur oleks toimivam ja kodanikusõbralikum. me peame rahastamisega eh, edasi liikuma, sest et eh, varasemalt eh, külmutati rahalisi vahendeid eelneva valitsuse tegude tõttu, me peame Transnistria küsimusega tegelema, see on ohuks nii Moldova kui Ukraina julgeolekule. meie ees on ka keeruline ülesanne rahvas kokku tuua, rahvast on lõhestanud aastatepikkune geopoliitiline retoorika, mm, mis on äsitanud osa rahvast teise poole vastu assotsiatsioonileppe eh, ellurakendamine ja DSFTA eh, ellurakendamine, mille külmutas eelmine valitsus, on eh, meie peamiseks ülesandeks. me kasutame ära selle võimaluse, mida idapartnerlus pluss algatus meile on andnud selleks, et Euroopa suunal liikuda. me tahame muutuda usaldusväärseks ja etteennustatavaks partneriks oma kodanikele me ei peida oma probleeme, me tegeleme nendega, me tahame, et teie näeksite äh, alates äh, praegusest Moldovat teise pilguga, me tahame, et te näeksite, et tegemist on riigiga, kes äh, tahab olla kui Euroopa riigid. me ei taha jääda kinni retoorikasse, me tahame olla hinnatud selle põhjal, mida me igapäevaselt teeme. me ei taha tulla välja vastutustundetute lubadustega, me tahame mm, keskenduda riiklikele huvidele välispoliitika valdkonnas, mitte isiklikele huvidele me oleme Rumeenia ja Ukrainaga oma partnerlussuhted taastanud oma suhetes Venemaaga ja oleme uuesti alustanud äh, dialoogiga, mida eelmine äh, valitsus nullini kärpis, see ei olnud normaalne, võttes arvesse, kui palju teemasid meil kahepoolses tegevuskohas tegelikult on, kahepoolne kaubandus, äh, mis praegusel hetkel on näiteks blokeeritud aga me oleme ka eh, kindlameelsed eh, oma riiklike huvide kaitsel. Eh, me jätkame tööd selle nimel, et Venemaa oma väed välja viiks Moldaavia ehm, suveräänselt territooriumilt. meie ei taha, et Transnistria konflikt föderaliseeritakse ning me jätkame Transnistria küsimuses tööd me tahame territoriaalset suveräänset Moldovat tunnustatud piiridega. meie eesmärgiks on muuta oma riiki, ähm, taastada inimeste usaldus oma riigi vastu ja meil on vaja Euroopa Liidu poolset tuge selleks, et te meid aitaksite meie unistuste täitmisel, aitäh! mulțumesc, thank you, prime minister. aitäh peaminister, aitäh, et te meie kutse vastu võtsite. enne kui ma annan sõna kolleegidele, tahaksin tervitada veel külalisi Moldovast, kes istuvad siin paremal pool, tervitanud välisministrit härra Niku Papeskut. tere tulemast Välisasjade komisjoni. ja siin kõrval istub ka härra Karas, tuntud suursaadik tere tulemast Välisasjade Komisjoni. nüüd on meil aega aruteluks. kas on, kas sobib, et ma annan kõigile fraktsiooni esindajatele ähm, sõna? ma arvan samas, et kõigepealt peaks andma sõna Ahveti missiooni äh, juhile Heidi Hauda, Haudalale Rohelistest. aitäh, äh, esimees, aitäh, äh, peaminister ma ühinen äh, tervitussõnadega ja tänan teid, äh, et te pühendate aega äh, meile, et te pühendasite aega meile selles programmis, kui me käisime Moldovas, me käisime seal ja olime kohapeal vaid ühe päeva, me tahtsime tervitada võimalikult vara teie uut, teie valitsust pärast valitsusse astumist ja tahtsime toetada soojalt teie programmi on juba selgelt öeldud, et te asute taas reformide teele, ma usun, et see puudutab ka assotsiatsioonilepet ja põhjalikku ja lähiulatuslikku vabakaubanduspiirkonda, mis on väga heaks aluseks meie koostööle. Te mainisite meie kohtumise ajal, et te keskendute ka kohtuvõimureformi äh, vormile ja ma tahaksime kuulda kindlasti, kuidas sellega hakkab minema. Te äh, viitasite eelmine, eelmise režiimi vigadele, äh, pettuste skandaalidele, suurtele skandaalidele. ei ole päris selge kas teil olid äh, kättesaadavad kõik need dokumendid, et hinnata, mis kõik täpselt toimus. ja äh, ma tahaksin teada, kas see informatsioon, kaasa arvatud need rahvusvahelised raportid, on äh, jõudnud nüüd teie kätte? Ko-, visiidi ajal, missiooni ajal me rääkisime sellest, et meil on ähm, parteide vahelise dialoogi äh, hõlbustamiseks äh, äh, meetmed. oluline on ju praegu, et parlament hakkaks koos töötama. nii et me pakkusime teile Jean Monnet dialoogi ähm, võimalust, selle kasutamise võimalust, selle töö hõlbustamiseks ma tänan teid veel ja lõpetuseks tahan tervitada Äh, seda valitsust, kuna seda juhib äh, naine, just äh, tahan seda eraldi välja tuua. on ju näha, mis varasemad valitsused on teinud, nüüd on vaja progressiivselt mõtlevaid naisi ja see on väga hea suund, aitäh! aitäh! väga paljud kolleegid soovivad sõna, püüan ka võimalikult paljudele sõna anda härra Basescu, palun kõigepealt. härra esimees, tervitan Moldoovia delegatsiooni. tahaksin rõhutada ühte asja, kolmkümmend aastat äh, Moldoovia, Moldova Vabariik on saanud abi Euroopa Liidult, on olnud äh, äh, partnerlussuhetes, aga siiski on need valitsused seal olnud mingil määral demokraatlikud, härra Plahotniuki valitsuse kohta seda väga võib-olla öelda ei saa, seal on teatud hall ala. Euroopa Liit ei ole andnud äh, Moldovale Euroopa Liidu liitumisperspektiivi seal on ka väga äh, pikk piir Transnistriaga, mis on äh, Äh, okupeeritud, selline konfliktne piirkond. probleeme on õigussüsteemiga, Euroopa Liit äh, ei ole andnud äh, sellist jõukuse väljavaadet Euroopa Liidu liikmesuse perspektiivi Moldova rahvale ja ma arvan, et on oluline mm, selles küsimuses edasi liikuda ja ma arvan, et on meie roll näidata seda võimalust, et äh, Moldova kunagi võiks saada Euroopa Liidu liikmesriigiks. et, äh, et see laienemisprotsess toimuks. räägin sellest äh, sellepärast, et äh, Putini huvi Moldova vastu on vähenenud ja praegu äh, Transnistria on justkui strateegiline puhvertsoon, äh, mis aitab kontrollida Musta merd, see on seni olnud oluline, aga nüüd tundub, et Krimmi hõivamisest äh, Äh, Putinile piisab, äh, tema tähelepanu on suunatud äh, sinna, see tähendab seda, et Moldova suhtes on sealtpoolt praegu vähem huvi, arvan, et on hea võimalus anda ähm, Moldova Vabariigile ka Euroopa Liidu väljavaade. aitäh. kolleeg Piiri, palun sotsiaaldemokraatide nimel unustasin, kuidas need seadmed siin töötavad. aitäh. sotsiaaldemokraatide nimel ma tahaksin õnnitleda teid ametisse nimetamise puhul ja soovin teile kõike paremat ähm, kogu mandaadi ajaks. nagu te teate, äh, Euroopa Parlament on äh, väga tähelepanelikult jälginud äh, olukorda Moldovas väga hea on, et tegemist on uue algusega nii siin kojas kui ka äh, Chisinjaos tahetakse radikaalseid reforme, et edasi äh, viia riiki. Euroopa Liit äh, on oluline toetaja, me oleme naabrid, me toetame teid selles äh, programmis, et te tagaksite selle, mida äh, Moldova inimesed soovivad. Äh, ma küsiksin sotsialistide kohta äh, valitsuses. Nad on esimest korda riigi valitsuse tasandil esindatud äh, ministrikohtadena. Äh, milliseid ähm, kompromisse pidi tegema, et leida kokkulepet ja tasakaalu, kuidas üldse on võimalik tasakaalu leida valitsuses, kus Teie partei ja sotsiaal, sotsialistid on väga diametraalselt erinevatel seisukohtadel rahvusvahelistes küsimustes, aitäh. et äh, Astrevitšus äh, Renew New Uberi nimel äh, peaminister, mul on väga hea meel, et te selles rollis külastate Euroopa Parlamenti praegu on äh, pööratud uus äh, lehekülg Moldova ajaloos. Äh, Moldova raport, teemade, teemalise raportöörina eelmisel ametiajal ma pean ütlema, et suhted on tihenenud, aga on endiselt olukord keeruline. Ähm, samas on hea meel, et oleme jõudnud teatud aru äh, äh, saamiseni, et ähm, makrorahastuse äh, tingimuslikkus on seotud ka õigusriigiga seotud tingimustega oli kahtlusi, et rahastust ei kasutata mitte rahva hüvanguks, vaid teatud oligarhide projektide jaoks. õnnitlen teid veel kord, tegemist on äh, väga äh, olulise ametikohaga. institutsionaalset äh, korruptsiooni on olnud Moldovas pikka aega väga palju. poliitilise elu kujundamine on on, on tähendanud viimastel aastatel väga äh, keerulist tööd, see näitab teie võimekust. teatud asju samas tuleb teha võimalikult kiiresti, näiteks kohtu õigussüsteemi reform. sellega ei saa viivitada me ootame konkreetseid tegevusi teie valitsuse poolt. Dominika Manoli ja äh, Oria Manioli, neid on süüdistatud äh, poliitiliselt mõjutatud kaasustega ähm, seoses äh, ja nemad peavad, peaksid võimalikult kiiresti lahkuma. Euroopa Liit Euroopa Parlament toetab teid reformide läbiviimisel võimalikult kiiresti, aitäh nüüd Roheliste nimel. järgmine kõneleja aitäh! peaminister, tänan teid väga äh, sooja sõbraliku kõne eest, ma olen äh, sügavalt äh, saanud siin väga hea impulsi, ma olen selle teemaga tegelenud ka erinevatel tasanditel ja praegu nüüd kuuldes, mida te rääkisite, see, mida te soovite saavutada praegu äh, nende reformide suhtes, äh, see on väga äh, raske ülesanne, väga suur ülesanne, sellega on seotud teatud riskid ja osa on seotud ka teie äh, koalitsioonipartneriga. ja ma tahaksingi küsida selle kohta, kuivõrd tõenäoliseks te peate oma koalitsiooni äh, ja valitsuse püsimist see ei ole kinnine koosolek, võib-olla on siin raske ennustusi teha, aga palun püüdke realistlikult hinnata, mida te arvate, kuidas see kõik ähm, kujuneb. tahaksin mainida, aga nagu siin varem kõneleja, et äh, üks äh, prioriteetidest oleks äh, kindlasti poliitvangide vaba, vabastamine, protestijad, vilepuhujad, oponentid ja nii edasi Äh, need oleks kindlasti olulised esimesed sammud ja näitaksid seda, et te võtate äh, tõsiselt ähm, neid reforme, tõesti poliitvangide vabastamine on oluline prioriteet. Need äh, varasemad korruptsiooniskandaalid, mis on seotud koalitsioonipartneritega, ka see, kuidas nendega tegeletakse, näitab palju aitäh. Euh, suur aitäh. Äh, palju õnne, proua peaminister, kohtusin teiega. tahtsin teile äh, õnne soovida ja kohtusin teiega siis, kui arutati Euroopa Assotsiatsiooni projekti, olin Prantsuse parlamendi esindaja siis tõesti, teie riigi areng on nagu seiklus ja mm, tahaksin veel kord rääkida sellest, kui tähtis on võidelda korruptsiooniga. Te ütlesite ise, et see on prioriteet, aga mis veel? Äh, ma muidugi nõustun teiega, aga järgmistel kuudel, nagu minu kolleeg Veerk rääkis, äh, kas te nõustute suhete sotsialistidega, näiteks härra Dodoniga, erinevates küsimustes. Te tunnete ise Moldovat väga hästi, aga millised on majandusreformide ootused, te teate, millised probleemid teie riigi ees seisavad ja tahaksin küsida, kas teil on veel ühispunkte lisaks võitlusele korruptsiooniga oma partneritega ja mida te ootate Euroopa Liidult? et äh, viisaprogrammid on juba lähenenud, äh, aga olen kuulnud, et, äh, et Euroopa Liit saadab küll mitmesuguseid loengupidajaid korruptsioonivastase võitluse küsimusega, ettevõtjad ootavad konkreetset abi. mida ootavad teie ministrid näiteks? tänan. ECR-i e nimel kolleeg Fotiga, aitäh! peaminister, tere tulemast eest. Äh, ja õnnitlen äh, kogu südamest äh, ametisse nimetamise puhul. mul on kolm küsimust millised on taktikalised ja strateegilised eesmärgid seoses transatlantiliste suhetega teie valitsuses? USA ja Kanadaga näiteks? kas teil on äh, selles ka äh, presidendi toetus? julgeoleku küsimuses, milline on olukord äh, ja milline on koostöö NATO-ga? Moldovas on esindusamet, kuidas seal asjad lähevad? ma tean, et julgeolek on väga Äh, õrnasse seisus, millised on julgeolekuga seotud probleemid praegu? aitäh. ja nüüd QNGL-i nimel Helmut Scholz. aitäh, äh, tervitan äh, ka meie poolt me oleme toetanud arengut teie riigis üsna pikka aega ja oleme huvitatud olnud sellest, et äh, Moldova oleks äh, idapartnerluse riik äh, ja et oleks võimalik ähm, seista seal kodanike heaolu eest. ma olen nõus paljuga, mis juba siin eespool öeldi, demokratiseerimine, poliitilised arengud äh, õiges suunas äh, selles äh, riigis on selle koalitsioonivalitsuse oluliseks prioriteediks. ja väga hea, et selline koalitsioonivalitsus sai tõeks, ehkki siin on nimetatud Moldovat ka läbikukkunud riigiks varasemalt. küsiksin, milline on sotsiaalprogramm on vaja ju luua usaldus äh, äh, selle demokratiseerimise protsessi vastu ja ületada see lõhe inimeste äh, eludes, tööpuudus, vähesed tulevikuväljavaated noortele inimestele, mm, paljud noored on lahkunud riigist see usalduse ülesehitamine on seotud ka poliitvangide vabastamisega et äh, loodakse läbipaistvus, äh, kuidas äh, kavatsete rakendada oma programmi? loodetavasti on seda kõike võimalik teha konstruktiivselt ja, ja läbi viljaka töö valitsuse tasandil, aitäh aitäh, see oli esimene voor, annan nüüd äh, sõna peaministrile. ja siis pärast äh, toimub ka järg-, teine küsimuste voor, paljud soovivad sõna. aitäh. Äh, mul on väga hea meel, et te tunnete huvi minu riigi vastu, tänan veel kord selle eest, et olete jälginud meie olukorda ja andnud meile lootust siis, kui asjad olid väga halvasti ja ma ei räägi siin ainult äh, opositsioonist või sellest, mis toimus eelmise režiimi ajal räägin äh, kodanikuühiskonnast, vabast äh, meediast. Äh, on olnud väga keerulisi olukordi ja väga hea oli see teadmine, et on Euroopa Liidu institutsioonides inimesi, kes meid jälgisid ja kes mõistavad seda, mis toimub sellel raskel ajal, nii et mul on väga hea meel ja ma vastan rõõmuga teie küsimustele ja kuulan hea meelega ka soovitusi. peamised eh, väljakutsed on eh, kohtureform ja eh, institutsioonide ülesehitamine ja korruptsioonivastane võitlus. seda kõike ei saa teha üleöö me vaatame, mis on tehtud Rumeenias, vaatame, kuidas Ukrainas püütakse üles ehitada instu-, institutsioone, püüame õppida Albaania kogemusest, Gruusiast, Georgiast. me arutame kuidas seda teha. eile-üleeile toimusid toimus äh, konverents, kus äh, osaleti sellest piirkonnast, äh, mitmed osapooled, sidusrühmad olid kohal. me tahame eriti rõhutada seda, et kohtuvõim on sõltumatu, samas me ei saa eeldada, et kohtusüsteem ennast ise reformiks paljud inimesed seal on korrumpeerunud, haavatavad, kes on teinud tööd ka eelmise režiimi ajal. nii et väga keerulised väljakutsed on need ja paljud teist äh, mainisid ka poliitvangide vabastamist, ma olen nõus, valitsus saab teha sellesuunalised otsused, nii et äh, see peab samas olema kohtunike otsus ja prokuröride äh, otsus tegemist on äh, väljakutsetega, ehkki me teame, kuivõrd palju oli korruptsiooni eelmise režiimi ajal ja äh, mitte ainult see, vaid see tõsiselt kasvas väga suureks, see korruptsioon äh, sellel perioodil. tulevad ilmsiks avalike asutuste, riigiettevõtete korruptsioonikaasused, praegu informatsiooni korruptsioonijuhtumite kohta ähm, ju saabub, äh, prokuratuur veel ei tööta, see informatsioon alles jõuab kohale, peaminister ei saa ju inimesi vahistada e, ega ka majandusminister ei saa mm, midagi teha, kuigi informatsioon äh, korruptsioonijuhtumite kohta praegu just äh, jõuab meieni. Ähm, tegemist on väga suure väljakutsega, ma kuulan hea meelega teie nõuandeid, me otsime kuida-, viise, kuidas võimalikult heal moel selle kõigega tegeleda Ehm, inimeste ootused Moldovas on väga kõrgele seatud. meil oli panganduse, panganduses pettumu, pettuste probleem. Ehm, ük-, väga suur raha, summa läks kaduma, ükski sent ei ole tagasi äh, tulnud, nii-öelda kellelegi ei ole esitatud äh, sanktsioone, kes äh, tahab Moldovas makse maksta, kui, kui nad arvavad, et selline raha läheb pettuste kaudu lihtsalt kaotsi, mitte lastelaedade ehitamiseks ja riigi hüvanguks. me arutame, kuidas äh, tegeleda selle kohtureformiga, äh, kas, äh, millist viisi täpselt valida ja koalitsiooniga seotult on üks väljakutse just nimelt prokuratuuri määramine. ma ei arva, et üks inimene oleks nüüd kõige tähtsam, aga äh, õigete reformide käivitamine äh, selles äh, valdkonnas on tähtis, seda tuleb teha kiiresti, just nende kõige suuremate korruptsioonikaasu, kaasustega seoses, sest et ainult sel moel on võimalik tagasi võita inimeste usaldus arutleme veel sellel teemal, ma väga konkreetseid vastuseid praegu reformide teostamise osas ähm, anda ei oska. Ähm, meil on soovitatud mitte liialt äh, sekkuda prokuratuuriseadus, mis võeti vastu kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal, seda kiideti, ähm, ka Euroopa Liidu eksperdid aitasid seda välja töötada aga kahjuks kasutati seda korrumpeerunud süsteemis, et neid inimesi seal alles hoida ning äh, neid kaitsta süsteemisiseselt. pangandussektoris seda pettust äh, ka uuriti teatud dokumentide kohta on öeldud ka, et need on äh, lekkinud justkui. Äh, Nende, selles osas ei ole veel täpselt teada, äh, millega tegemist on. aga selle, selle raha osas me veel kasutame võimalikke meetmeid pöördun, olen pöördunud teatud riikide poole, kuhu see raha äh, jõudis, nii et ka teistest riikidest on võimalik siin koostööd teha ja loodetavasti äh, prokurör äh, ka siis algatab tõesti uurimist ka Moldova poolelt selles küsimuses. härra Basescu mainis Euroopa Liidu perspektiivi, jah, see aitaks meid, me saame aru, et me peame täitma assotsiatsioonilepet, teame, kuivõrd mitmeid kordi Moldova valitsus valmistas pettumuse oma kodanikele ja Euroopa Liidu institutsioonidele, me peame olema, seisma oma sõnade taga, me peame täitma Euroopa Liiduga lepet, aga jah, oleks küll hea teada, et kuhu on võimalik jõuda selle keerulise protsessi lõpus. ja me väga väärtustame teie tuge selles dialoogis. esitati küsimus ka selle kohta, et milliseid kompromisse me pidime tegema. kõik, mis me kokku leppisime, on avalik seal, kus oli valitsusprogrammis äh, kirjas, et assotsiatsioonilepe on meie prioriteetide hulgas, see ei ole mingisugune varjatud agenda. see, kuivõrd palju panustatakse, äh, tegemist on keeruliste reformidega aga see tegevuskava on läbipaistev, see oli valitsuse tegevuskava, see sai toetust ähm, siin nendest tingimustest ähm, äh, nende programmide puhul väga palju rääkida ei saa aga äh, peamine, miks äh, kõik niimoodi läks, oli see, et äh, oli väga suur kodanike toetus režiimi lõpule, sotsialistide parteist teatud poliitikud tundsid ennast haavatavatena. praegu on valitsus Euroopa-meelne enamik on olnud seotud ka Euroopa Liidu institutsioonidega ja äh, meie tegevuskava äh, paneb selgelt paika, kuhu suunas me liigume. sotsialistide partei on küll seotud äh, tihedalt ka Kremliga. meil oli parlamendi presidendiga ka kohtumine ja oluline oleks ka sotsialistlikul parteil tulla siia, et teil oleks võimalik esitada neile küsimusi ja et nad saaksid siis kinnitada oma pühendumust ka assotsiatsioonilepingule tahetakse loomulikult äh, parandada suhteid. Äh, ja me oleme valmis ka majanduslikke suhteid Venemaaga Äh, parandama, aga meie huvisid äh, peab äh, sealjuures austama. loomulikult energia küsimus, julgeoleku küsimus, gaasivarustuse osas on olulisi küsimusi, et on oluline suhteid parandada see äh, poliitiline tingimuslikkus, see on olnud oluline siia jõudmiseks. paljud kodanikuühenduse, kodanikuühendused või kodanikuühiskonna liikmed oleks sisuliselt muidu riigist lahkunud, kui ei oleks mõistnud, mis toimub riigis, nii et see tingimuslikkus on väga oluline. et küsisite, kui kaua meie koalitsioon veel kestab, praegu on raske öelda, see huvitab mind ennast ka. sotsialistide esinaine, kes on parlamendi spiiker, oleks võinud ka siin olla. Ehm, muidugi me tahaksime, et valitsus kestaks pikemat aega, meie partnerid on ka huvitatud sellest, tähtis on, et me vastaksime valijate ootustele, ka nende ootustele, kes sotsialistide poolt hääletasid. Nad sooviksid, et see koalitsioon jätkuks ja ma usun, et koalitsioon peaks kestma nii kaua kui võimalik, et tõesti pöördumatud muutused läbi viia demokraatlikes institutsioonides tähtis on see, et mm, oktoobris toimuvad kohalikud valimised, see on nagu testiks meile, me tahaksime muidugi ähm, Moldova rahvale ja rahvusvahelisele kogukonnale näidata, mida tähendab äh, õiglaste ja vabade valimiste läbiviimine, aga muidugi äh, tegemist on ka äh, võitlusega poliitiliste jõudude vahel, me oleme üsna tsiviliseeritud olete oma kampaaniat korraldanud, seda ei ole varem tehtud ja nüüd ehm, peaprokurör on ka eh, kohtu ette toonud ehm, mõned olulised isikud ja see juba näitab eh, selgelt, eh, et meie partnerid parlamendil, parlamendis on ka selle poolt, et institutsioonid on sõltumatud, meie väljakutsed on suured Äh, aga me peame tõsist tööd tegema selleks, et ka väljaspoole näidata, et me teeme tööd ja me ei lähe kompromissile olulistes küsimustes. me tahaksime, et meie riik toimiks ja et inimesed usaldaksid riiki. Yes, on the security issues on the edasi julgeoleku küsimused, suhted USA, Kanada ja NATO-ga, meil on väga head suhted USA ja Kanadaga. NATO peasekretäriga äh, on plaanis äh, kohtumine ja septembris me tahaksime me uue strateegilise koostöökava välja töötada, nii et ähm, midagi ei peaks seda ohustama, äh, välja või vaatamata sellele, et sotsialistid on varem NATO suhtes kriitilised olnud ja on assotsiatsioonilepingu suhtes ka, nüüd nad ütlevad, et assotsiatsioonileping Euroopa Liiduga on väga hea, seega vaatamata retoorikale on toetus siiski olemas ja nüüd te küsisite ka, mida me kavatseme ettevõtjate heaks teha. meil on pikk meetmete loetelu mis koostati peale seda, kui kohtusin ähm, äriringkondade esindajatega. ettevõtjaid on äh, rünnatud, inimesi on äh, vangi saadetud selleks, et nad loobuksid oma ettevõttest. ja nüüd ähm, näeme, et ettevõtjad vabanevad vangist, nad räägivad, milliseid koledusi on nad pidanud äh, läbi elama ja me tahaksime võidelda monopolide vastu, meie turg on väga väike Moldovas, aga seal on palju monopole ja me tahaksime tõesti need probleemid lahendada. meil on sõltumatu konkurentsinõukogu, tegelikult ei tohi ju minna ju, ettevõtte juhtkonda muuta, kuid Konkurentsiamet on meie riigis töötanud varem eh, just Äh, monopolide heaks, tahaksime seda muuta, tahaksime toetada ka väikseid ja keskmisi ettevõtjaid, sest sellepärast neil on väike sissetulek, tahaksime, et nende sissetulek suureneks, et nad saaksid tööd teha selle nimel nüüd äh, meil on koolitusprogrammid VKE juhtidele, et nad saaksid areneda äh, ja suurendada oma tulu, tahaksime ka Moldova diasporaat kutsuda tagasi, väga palju edukaid mol-, äh, moldaavlasi töötab Prantsusmaal, Ühendkuningriigis, Iirimaal, äh, meil oleks hea meel näha neid taha, tagasi tulla, tulles ja eh, tahaksime näha, et nad looksid töökohti ja ettevõtteid. Moldovas oleme tõesti pöördunud nende välismoldovlaste poole, et nad tuleksid tagasi, tahaksime ka toetada eh, riigiasutustega seda protsessi, oleme saanud peaaegu tuhat taotlust nädala jooksul, aga muidugi taastumise märke peab olema enam meie ühiskonnas, selleks et inimesed tahaksid tagasi tulla. energiajulgeolek on väga tähtis, gaasiprobleemid on suured, Ukraina ja Venemaa probleemidest olete te teadlikud. Ehm, läbi Ukraina eh, soovitakse gaasitransiiti takistada ja kui see tõesti teoks saab, siis Moldova ei saa gaasi Venemaalt olenemata sellest, et meil on kahepoolne kokkulepe. see on selline tehniline küsimus ja majanduslik küsimus ka, sellepärast et täna me tõesti sõltume eh, Venemaa gaasist ja saame Venemaalt otse eh, palju soodsama hinnaga gaasi kui Ukrainast selle börssüsteemiga. Jaškišinev gaasijuhe on üks meie projektidest Äh, tahaksime Rumeenia ametivõimudega koostööd teha, et protsess kiireneks, aga ma ei usu, et see praegu liikuma hakkab, samuti tahaksime äh, ühineda läbi Rumeenia Euroopa Liidu energiavõrkudega ja äh, tegeleda ühen-, ühenduste projektiga, samuti oleme saanud rahvusvahelistelt finantsinstitutsioonidelt abi ähm, asjad on edasi liikunud võrreldes viie aastase taguse perioodiga, meil on vähemalt alternatiive energiaküsimuses. Te rääkisite ka demokratiseerimisest, jah, on asju, mida saab kiirelt teha, mis ei liigu ja mis ei liigu väga kiirelt edasi. tahaksime, et avalikud asutused oleksid sõltumatud eelmised võimuparteid on kasutanud just kohalikke omavalitsusi ja riigiasut-, algatusi selleks, et neid sõltuvaks muuta oma parteist. Ähm, mõjutati ka linnapäid ja nüüd me tahaksime võtta meetmeid, et kohalikud omavalitsused oleksid sõltumatumad ning et neil oleks käsutada rohkem oma finantse, see on oluline demokraatia alussammas ning samuti on tähtis toetada kodanikuühiskonna ja meedia sõltumatust. Äh, riik Äh, saab väga palju teha, mitte küll otseselt finantseerida meediat, aga me tahaksime demonopoliseerida näiteks mm, reklaamituru, see on olnud äh, suur majandusprobleem just sõltumatu meedia jaoks. ja veel väikeettevõtted on väga tähtsad, me peame arvestama sellega, et meil, meie vaeste Äh, elanike protsent on väga suur ja me tahaksime neid eriti toetada ja majandust üles ehitada. suur aitäh, kas teil on veel natukene aega? niisiis, äh, sõnavõtjate nimekiri on suletud ja järgmised sõnavõtjad ähm, kõigepealt annan sõna härra Kubiliusele, poolteist minutit on sõnavõtjal aega suur tänu, austatud peaminister Maia Sandu. meil on väga hea meel teid näha siin selles ametis, te olete julge Euroopa-meelne liider. Te teate, me oleme väga mures eh, teie poliitilise koalitsiooni hapruse pärast. aga olukord on selline, nagu ta on, igal juhul parem kui varem nüüd kuidas saame me teid aidata, lisaks sellele, et teeme positiivseid avaldusi, et lubame makromajanduslikku abi miljonite ulatuses. meil on see selline oluline küsimus, võib-olla peaksime ka endale selle esitama, mitte teile, meie Leedu kogemusest näiteks ja Rumeenia kogemusi arvestades, kui siin kolleeg Basescu äh, sõna võttis võib öelda, et tuleb äh, mõista, et sellised riigid nagu Ukraina, Gruusia, Moldova, nagu meie olime, äh, ei suuda reforme üksi ellu viia. ei suudeta saavutada selliseid reformi tulemusi, mis meid Euroopa tasemele viiksid või sellele lähemale, vaatamata sellele, et Euroopa Liit aitab, et on antud laienemisperspektiiv või ühinemisperspektiiv, ei ole asjad siiski aidanud ja nüüd tahaksime näha seda uut energiat Moldovas ja Gruusias, tahaksime seda ära kasutada. suur aitäh, kolleeg Santos Eh, juhataja, peaminister. ma tahaksin teid eh, õnnitleda ja soovida teile palju edu, kuna eh, teie edu on kogu Moldova rahva edu Te ütlesite, et valitsus äh, soovib, et Moldovast saaks äh, riik, äh, mis on nii-öelda ennustatav, kus peetakse teatud põhimõtetest kinni. tahaksin küsida, milliseid, millistest taga, tagatistest me võiksime rääkida? Te olete rääkinud äh, meediavabadusest. Äh, need on väga suured mured ja paljud ajakirjanikud on sellele ka viidanud. Ähm, tahaksin küsida, et kas monopolide kaotamise kõrval äh, meediaturul olete te mõelnud ka teistele meetmetele, mida selles valdkonnas võiks kasutada? mainisite ka kodanikuühendust, koostööd ähm, kodanikuühiskonnaga. väga oluline on kodanikuühiskonna tugevdamine, kuna ühiskond on täpselt nii demokraatlik, ähm, kui tugev on ühiskonnas kodanikuühiskond ja tahaksin mainida siin vabaühendusi ja just välismaiseid vabaühendusi, keda endiselt on äh, süüdistatud, on kohtu alla antud, mida selliste, nende protsesside ja kaasustega äh, nüüd äh, tehakse? kas nad saavad edasi tegutseda, aitäh! suur aitäh, Urmas, palun! Urmas Paet. suur aitäh, austatud peaminister paljud meist on olnud äh, kaasatud sellesse protsessi ja me oleme silma peal hoidnud Moldova arengutel ning äh, kahjuks on äh, see arengute jada olnud ebaühtlane. oluline on õigusriiklus paika panna selleks, et iga järgnev valitsus ei pööraks kõik jälle riigis pea peale, mis viimase kümne aasta jooksul kahjuks on aset leidnud ja sellega seonduvalt ma palun, et te kasutaksite oma ametiaega selleks, et panna paika asjad nii, et järgmine valitsus ei saaks kõiki jälle lihtsalt pea peale keerata. see on ääretult oluline teie enda riigi jaoks. mul on ka mõned küsimused, üks puudutab NATO-t, te andsite küll lühikese vastuse sellele, aga kas teie valitsus tahaks suurendada koostöötaset NATO-ga ka Mm, kui võrrelda seda, mida tegi mitte ainult eelnev valitsus, aga ka mida tehti viis või kümme aastat tagasi ja nüüd Transnistria. Eh, kas on ette nähtud eh, uusi meetmeid, programme eh, selleks, et järk-järgult Transnistria territoorium siduda tihedamalt Moldova Vabariigi territooriumiga, aitäh! suur aitäh, härra Šikovski järgmiseks! suur tänu, palju õnne teile äh,, proua peaminister. ma loodan, et te suudate Moldova äh, muuta taas idapartnerluse äh, üheks suureks eeskujuks äh, ja president Basescu äh, toetab Moldova liikmelisust äh, ja kui see juhtub, siis rumeenlastel on kaks äh, kohta nõukogus, mitte üks. Ähm, teiseks ähm, mulle valmistas rõõmu teie intellektuaalne selgus, kui te rääkisite föderalismist ja Transnistriast. eesmärgiks on Transnistrias ja Donbassis eh, Vene kontrollitud eh, enklaavidele eh, mõjuvõim kogu riigi suundumuste üle ja te ei tohiks sellesse lõksu langeda. aga mina tahaksin teada, et kas teil on toimiv tollikontroll ja tollisüsteem Transnistriga suheldes? ja pangandusskandaal. miljard eurot on äh, välja pumbatud teie pangandussüsteemid, kas te teate, kus see raha on? ja kas äh, Euroopa pangad olid ka sellesse kaasatud ja kas on midagi, mida meie peaksime tegema, et tulevikus selliseid asju korduda ei saaks, aitäh! suur aitäh, härra Sikorski! härra Haisel kas ma hääldasin teie nime õigesti? Heischl on õige hääldus. suur aitäh, härra esimees. kõigepealt tahaksin öelda, et ma olen üks vähestest kolleegidest, kes on Moldovas eraisikuna käinud, turistina käinud ja äh, mul oli väga kahju näha sealseid probleeme ja seda, kui palju aega te riigina olete raisanud äh, selle asemel, et muutuda toimivaks, äh, funktsionaalseks, Euroopa-meelseks riigiks. Äh, ma arvasin, et see kõik on väga ebatõenäoline, et te selle koalitsiooni sotsialistidega sõlmite, aga nüüd on lõpptulemus ju väga hea. ja praegune olukord olnud äh, pärast neid tupikseise ja skandaale, mis teie riigis on olnud, on ju väga hea, äh, et teie riik on õigele teele taas juhitud, et te saaksite saavutada edu Euroopa suunal. niisiis, ma tahaksin äh, omalt poolt küsida kaks küsimust, sellepärast et te olete pühendunud assotsiatsioonileppe rakendamisele valitsusena, aga ma tahaksin teada, kas teie lõppeesmärgiks on Euroopa Liidu täisliikmelisus? kui me räägime siis suhetes Euroopa Liiduga. ja teine küsimus, see puudutab ähm, ka seda, mida minu kolleegid on maininud Transnistria koha pealt ma nägin, et Transnistrias on väga palju vähemusi ja see tähendab seda, et me ei räägi mitte ainult venelastest, vaid moldovalastest, moldaavlastest, vaid seal on ka teisi vähemusi. mida teie tahate Transnistria puhul saavutada tulevikus, milline peaks olema äh, Transnistria lõppstaatus? aitäh, proua Tuun. Äh, suur aitäh. ka mina Äh, liitun siin äh, õnnitluste kooriga ja soovin teile edu ja julgust ja vastupidavust, äh, head tugevat tervist, palju sõpru ja toetajaid. kõik peab hästi minema. me kõnelesime palju meediavabadusest, vabaühendustest. ma tahaksin esitada ühe küsimuse väga konkreetse juhtumi puhul, mis puudutab läbipaistvust aprillikuus oli Sunday Timesis artikkel kus rünnati ühte Poola vabaühendust, Open Dialog Foundationit, tegemist on inimõiguste kaitsjatega, ja valitumiskampaania raames eh, tuli see eh, artikkel mind kummitama, aga noh, see on juba teine teema aga mispärast selgus, oli see, et see Sunday Timesi artikkel põhines raportil, mille tellis äh, härra Vlad-Plahutnik äh, ja mille valmistasid ette need parlamendisaadikud, kes talle lojaalsed olid ning selle eesmärgiks oli rünnata teid ja Euroopa-meelset opositsiooni teie riigis tol ajal ja äh, veel üks asi, mis hiljem selgeks sai ja ma kohe lõpetan, härra esimees, veel üks asi, mis selgeks sai, oli see, et äh, see info, äh, mis seal raportis oli, tuli Poolast Moldova parlamendi liikmetele, härra, kes olid härra Plahoniku liitlased ja mina tahaksingi teada, et kes need allikad olid. see on väga oluline info demokraatia toimimise kontekstis. suur aitäh, härra Nart, palun. <clears throat> Moldova tiene dos. Moldoval on kaks tõsist probleemi. kõigepealt riigi ülesehitamine, kuna Moldova on olnud äh, oligarhide käes, maffia käes, äh, kuritegelike jõudude käes, loodetavasti teil on kokkulepe sotsialistidega selles osas, aga teine on äh, tohutud erinevused, ka sotsiaalsed erinevused ja arvamuste osas, välispoliitika osas kahe partei vahel koalitsioonis. kuidas üles ehitada riiki, kodanike hüvanguks ja, ja kuidas tegeleda õigussüsteemiga või täidesaatva või seadusandliku võimuga, aga tegelikult see kohtuvõim siiamaani on olnud täielikult korrumpeerunud, aitäh! suur aitäh ja nüüd kolm Rahvapartei kolleegi, kõigepealt härra Beltšitš. Beltšik on õige hääldus, korrigeerib äh, kõneleja Eh, proua peaminister, palju õnne teile ja tõesti on suurepärane näha mm, sellist eh, muutust, eh, mida te Moldova poliitikasse olete kaasa toomas asendusliikmena Euroopa Liidu Moldova delegatsioonis võite loota meile toetusele teel Euroopa suunas Äh, ma olen oma eelne, eelnevas elus olnud seotud äh, projektidega Moldovas ka ja ma tahaksin küsida kolme asja. kõigepealt see, äh, et milline on teie kava, kuidas te kavatsete kaasata vabaühendused ja kodanikuühiskonna püüdlusse mm, taaskäivitada Euroopa arutelu, ma tean, et teil oli Moldova Euroopa Liidu teemaline konventsioon ähm, kas te tahate seda uuesti kasutusele võtta selleks, et kaasata vabaühendused oma riigis? teiseks tahaksin mm, rääkida eh, valimisreformi vajadusest. Eh, kuidas teie valitsus tahab selle teemaga tegeleda ja kolmandaks äh, Te mainisite mm, koostööõnnetusküsimust, mis puudutab gaasitrasside ühendusi. milliseid investeeringuid te e-, ette näete näiteks mm, maanteetaristute puhul ja mitte ainult Moldova puhul, aga ka võttes arvesse Rumeeniat, Ukrainat, teie naaberriike ja kuidas meie saame aidata, aitäh! suur aitäh, härra Rangel, palun! Thank you, Chair uh,, dear Prime Minister suur aitäh, austatud proua peaminister, te kindlasti kujutate ette, kui rõõmsad me oleme teid siin nähes peaministri ametis pärast kõiki neid kohtumisi, mis meil on olnud Brüsselis ja Kišineus, ma pean ütlema, et te kindlasti näete ja saate aru, et Euroopa Liit toetab teid, kõik äh, erakonnad siin toetavad teid äh, ja see on midagi väga olulist äh, teie jaoks kindlasti. mul on üks märkus omalt poolt ka ja võib-olla ka soovitus nimelt äh, ma mõistan väga hästi, milline dilemma teil kohtusüsteemiga seonduvalt on, sellepärast et te tahate austada kohtusüsteemi sõltumatust, aga see kohtusüsteem, mis teil praegu on, ei ole sõltumatu. Äh, tegemist on siis dilemmaga mina arvan, et siinkohal me peaksime meeles pidama seda, et teie valitsus on nii-öelda üleminekuvalitsus, ülemineku teel tõelisele demokraatiale ja õigusriiklusele ja tõenäoliselt on teil vaja teatud abi äh, välistelt institutsioonidelt, näiteks Euroopa Nõukogult või ka Euroopa Liidult Äh, ning äh, meil võiks olla teatud plaan või kava äh, Moldova kohtusüsteemi reformimiseks välisabi toel. mõnikord te saate rahalist välisabi, aga meil oleks praegu vaja suunata õigusriiklik välisabi teie riiki ja ma arvan, et see aitaks teid teie töös, aitäh! suur tänu! viimasena saab sõna härra Halitski. suur aitäh, härra esimees! Äh, mina olen Poola Moldova Assamblee äh, endine esimees, meil on olnud äh, aastatepikkune koostöö ja me oleme mm, teiega varasemalt ka kohtunud, palju õnne ka Poola poolt, aga ma tean, et demokratiseerimisprotsessis on väga olulisel kohal kohalikud omavalitsused. küsimus, mis puudutab olukorda pealinnas Mm, tuleb minu poolt teile. kas te arvate, et te korraldatavasti ka uued kohalikud valimised eh, eh, mis nagu nii-öelda tühistaks need eelnevad, eelmise valitsuse valimised eh, või on kõigepealt teil vaja mm, kohtusüsteem reformida, milline on teie nägemus olukorrast, aitäh! suur aitäh, Maia, taas kord! kõlasid siin väga paljud küsimused ja kolleegid äh, Äh, annan teile teada, et äh, meil on veel üks äh, punkt päevakorras Gilles Beltroniga ja see on väga lühike päevakorrapunkt ja me lõpetame oma koosoleku kaksteist nelikümmend viis. palun, Maia, sõna on sinul. suur aitäh! ma püüan võimalikult lühidalt teha. härra Kubiliuse kommentaarid koalitsiooni hapruse koha pealt, jah, me ei ole naiivsed, me mõistame, me peame praegu väga ettevaatlikud olema, aga liikume edasi oma tegevusega. tahaksin äh, veel korrata seda, et muud võimalust ei ole ehm, ehm, alternatiiv oleks vanal režiimil lasta võimule jääda, aga inimesed on äh, nende võimu all kaotanud äh, usu oma riiki, need, kes said, lahkusid riigist, riigil ei oleks tulevikku nende juhtimise all, meil ei olnud ka valikut me teame, et me peame nüüd kiiresti midagi ära tegema selleks, et rahvas meid toetaks valitsusena ja samal ajal me peame panema paika äh, pikaajalise struktuurireformide aluse selleks, et institutsioone üles ehitada. me peame olema piisavalt nutikad, et kombineerida neid kiireid ja nähtavaid tulemusi ja struktuurireforme. kui te saaksite meid aidata mõlemas valdkonnas, oleks väga hea, meil on vaja tõsiseid institutsionaalseid reforme läbi viia pikaajaliselt, aga meil on vaja ka midagi kiiresti ära teha, mis puudutab meediavabadust. siis äh, meil on olnud pikk arutelu äh, sellega seonduvalt, esimesel töönädalal toimusid arutelud vabaühendustega ja meediaga ja mulle valmistas rõõmu see, et väga paljud inimesed tulid kohale. paljud eh, püsisid elus väga keerulistes tingimustes meil on plaan olemas, meie peamiseks probleemiks on eh, vahetada välja audiovisuaalnõukogu, tegemist on nõukoguga, mis peaks olema sõltumatu, aga üldiselt hetkel koosneb inimesest, kes keda kontrollib eelnev režiim, tegemist on nõukoguga, mis ei langetanud õigeid otsuseid eh, turul osaliste suhtes enne eh, või varasemalt nimetas liikmeid sinna nõukogusse parlament ja nüüd eh, on meile välja pakutud eh, uus viis esindajate mm, määramiseks ja see ei oleks sõltuv poliitikutest ja poliitilistest jõududest me tahame selle organi muuta vastutustundlikumaks ja apoliitilisemaks. kodanikuühiskonna kohta kehtib sama tegelikult. me peame tagama läbipaistvuse, see on oluline nii meediavaldkonnas, aga ka kodanikuühiskonna jaoks, mida läbipaistvam olla, seda lihtsam on ajakirjanik pikk töö, eh, sellepärast et nad ei pea ootama mitu kuud selleks, et informatsioonile juurdepääsu saada, nad ei peaks eh, maksma mingi teabe eest, mida riigiasutused eh, koguvad või toodavad, me tegeleme töö, nende teemadega ja me peame tegelema ka nende meediaallikatega, mida on rahastatud räpase rahaga, mida on varastatud riigilt omakorda, aga see on jällegi teema, millega peab prokuratuur tegelema. Te mainisite ka äh, rahvusvahelisi vabaühendusi, ma ei ole sellest kõigest teadlik, aga me võime nendest äh, asjadest kindlasti rääkida, ma tean ainult sellest avatud dialoogist, mida meie vastu kasutati ja Plahnuk kasutas väga palju raha äh, selleks, et õnnestuda seda vabaühendust, selleks, et õnnestuda omakorda meid äh, ja muuta meid riigi vaenlasteks, sest et me osalesime ühel sündmusel Euroopa Parlamendis ning Äh, vabaühendus maksis äh, äh, lennupiletid Brüsselis Kišinausse, me oleme võrdlemisi kasinate vahenditega ja seetõttu me toe-, me, meid toetati ja me, me olime tänulikud selle toetuse eest, selleks et me saime minna rahvusvahelistele üritustele üleüldse kohale, nüüd NATO küsimus. me jätkame koostööga, aga samal ajal Te ju teate, et äh, üks äh, parteidest ei ole just suur NATO fänn ja seetõttu äh, te ei saa eeldada, et sellesuunalised tegevused nüüd väga palju intensiivsemaks muutuvad. jaa, me peame NATO suhtes teavitud, teavitustööd tegema, väga palju on siiani olnud propagandat, mis on mõjutanud inimese arvamust sellega seonduvalt ja eh, avalikkuse toetus NATO liikmelisusele on väga madal ja eh, seda just toimunud propaganda tõttu. ja me peame koostööga jätkama, meil on vaja uut tegevuskava, eh, ma ei saa siinkohal öelda, et me nüüd dramaatiliselt hakkame suurendama toetust NATO-le, kas see ei ole võimalik? nüüd Transnistria küsimus. kõigepealt ma tahaksin veel kord korrata seda, et meie parteid äh, Need, kes on ploki, mm, plokki koondunud, meie oleme föderaliseerumise vastu, me leiame, et see ei ole äh, sobiv lahendus konfliktile ja meie ei toeta seda mingi hinna eest. lisaks sellele te peate ka teadma, et föderaliseerumise mõte kui selline äh, ei leia toetust ka Moldova kodanike hulgas ja isegi, kui parlamendis peaks kokku tulema enamus, mis toetab föderaliseerimist, siis see nagunii toimuma ei saa, sellepärast et suur enamus moldovalastest on selle vastu. ja mitte ükski poliitik ei julgeks sellise projektiga edasi minna, teades, et rahvas on selle vastu. mida me Transnistriaga siis teha või saavutada tahame, on mingeid asju, mida saaks ära teha, me saame võidelda korruptsiooni ja salakaubitsemise vastu, me leiame, et majandus majanduskomponent ehm, selles konfliktis on väga oluline ja seda saab kasutada poliitilise lahenduse leidmiseks senikaua, kuni Transnistrias mõned inimesed väga palju raha teenivad salakaubanduse ja korruptsiooni abil, mm, ei ole võimalik leida poliitilist lahendust sellele konfliktile ja ma pean ütlema, et varasemalt oli see kõik võimalik, sellepärast et ka Kišinau äh, äh, juhtivisikud äh, osalesid selles korruptsioonisüsteemis, mis ulatus Transnistriani. Mm, meil on Ubami missioon Ukraina me tahame ka, et EUBAM-i missioon äh, jätkuks selleks, et piiri kontrollida, praegusel hetkel piiri täiemäära kontrolli all ei ole. me oleme seda palunud ja teatud äh, olukorra paranemist on ka näha, aga Moldova valitsus otsustas äh, siis mm, duty free poode Transnistrias avada selleks, et legaliseerida salakaubitsemist ja eelmisel nädalal parlament võttis vastu seaduse, mis keelab ära sellised duty free poed Transnistrias. majanduskompaniid, nagu ma ütlesin, see on väga oluline. meil oli kohtumine Ukraina presidendi Zelinskiga mõned päevad tagasi. me nägime, et tema toetab ka mõtet ühiste piirikontrollipunktide avamisest ja me peame tegutsema eh, nii Kišina nagu kui Kiievi poolelt selleks, et vähendada korruptsiooni ja salakaubandust see tähendab, et Tiraspoli režiim saab vähem raha eh, seetõttu ja see võiks muuta Äh, lihtsamaks poliitilise lahenduse leidmise aga me teame, et see kõik saab olema keeruline, äh, see äh, ei toimu kindlasti üleöö või lähiajal. kuid tegemist on geopoliitilise võimalusega jõuda poliitilisele lahendusele Transnistria konflikti küsimuses, aga me jätkame nende projektidega, mille eesmärgiks on Nistru mõlema kalda elanikud kokku tuua Äh, siin küsiti ka äh, seda, kuhu see raha panganduspettusest jõudis. Äh, meil on tegelikult ka nimekiri olemas, ei ole väga detailne, aga seal on riigid ja summad ära toodud, sealt näeb, kuhu see raha läks. see tabel ja raport pärineb mõne aasta tagusest ajast ja me teame või noh, võime eeldada, et see raha on nüüdseks liikunud, raha tõesti liigub igale poole, Läti on seal ära toodud, Eesti on seal ära toodud, Ühendkuningriik, Saksamaa, küll väiksemate summadega, aga Rumeenia, Austria ja väga palju Euroopa Liidu riike on ka seal nimekirjas, raha on jõudnud nendesse riikidesse, Küprosele ja seda siis kas pankadesse või raha jõudis siis lisaks pankadele ka mõningatesse eraettevõtetesse. ja loodetavasti me saame eh, loota ka teiepoolsele abile selle kõigega tegelemisel äh, ja kaks aastat tagasi oli kava raha tagasisaamiseks, aga ähm, toonane valitsus ei teinud mitte midagi, toona oli raha tagasisaamise tõenäosus palju suurem Äh, üks Läti pank äh, on saanud kõige suurema hulga äh, rahast, tänaseks seda panka enam ei eksisteeri, kaks aastat tagasi oli see endiselt olemas ja nüüd ei ole võimalik seda raha enam tagasi nõuda, kuna pank läks pankrotti. ja me oleksime väga tänulik, kui te räägiksite oma valitsuste ja prokuröridega ning aitaksite need protsessid omalt poolelt käima lükata ja sama kehtib rahapesu koha pealt, sellepärast et Moldova on olnud ka koht, kus toimub palju rahapesu ja palju pestud rahast äh, on äh, jõudnud ka Euroopa Liidu pankade kontodele. ja ma tean, et äh, tänapäeval püütakse tõsisemalt selle kõige vastu võidelda, kuid meie üksinda ei suuda seda kõike teha Eh, siin räägiti ka täisliikmelisusest, jah, loomulikult me tahame Euroopa Liidu täisliikmeks saada, see on meie eesmärgiks. me teame, et eh, mõned inimesed ei taha seda siin võib-olla kuulda, me teame, et me peame kodutöö enne ära tegema, aga me tõesti usume, et kui me suudame eh, kõik tingimused täita, siis me saame ka paremini tulla teie juurde küsimaks abi integratsiooniprotsessiks, aga senikaua eh, palun rääkige sellest Euroopa Liidu institutsioonidega jah, sest et eh, meie lõppeesmärgiks on liikmelisus. läbipaistvus, avatud dialoog, eh, ma nüüd ei tea, kuidas eelnevalt Moldova ametivõimud selle info said me oleme sealse suursaatkonnaga rääkinud ja, ja nemad ütlesid, et neilt see info ei pärine. me saime ka infot selle kohta, et eh, eelmist valitsust paluti seda infot mitte meie vastu ära kasutada, aga nii see ei läinud, seda infot kasutati meie kahjustamiseks, aga rohkem mul selle kohta midagi eh, kahjuks teada ei ole nüüd äh, põhimõtteliselt erimeelsused, jah, äh, meil on kokkulepe äh, sotsialistidega, see kirjutati alla ja selle eesmärgiks oli oligarhidest vabastada meie riik. ja see töö võtab veidi aega aga ühel hetkel saavad meist kindlasti poliitilised vastased, sest et mm, meie plokk on praegu äh, mm, poliitiline jõud, mis tahab äh, Euroopa poole kiiremini liikuda, sotsialistid jällegi ütlevad, et nad otseselt vastu ei ole, aga nemad tahaksid järgida teistsugust äh, rütmi, nii et mingil hetkel meist saavad poliitilised äh, vastased, sama toimub ju ka teie riikides, kus on koalitsioonid, siis on valimised ja, ja siis võideldakse teine teise vastu, mm, kodanikuühiskonna kasutamine mm, ja reformid ja äh, üks kodanikuühiskonna organisatsioon korraldas arutelu kohtureformi osas, me käisime ka seal ja saime kasu sellest üritusest, mille see vabaühendus korraldas, mis puudutab valimisreformi, siis see on väga oluline teema ja ma ei maininud seda varem, see on ääretult tähtis, te teate, et valimissüsteemi äh, muudatusi praegu arutatakse ja me oleme teie äh, positsiooni eest väga tänulikud, Veneetsia äh, komisjoni positsiooni eest väga tänulikud. me tahame liikuda proportsionaalse süsteemi juurde tagasi me võtame arvesse kõik Veneetsia komisjoni äh, poolt soovitatu ja lähipäevadel loodetavasti parlament saab võtta vastu uue seaduse mm, eh, me oleme ära kuulanud kodanikuühiskonna ja diaspora. me teame, kui oluline teema see eelmisel korral oli, kui kolmandik eh, elanikkonnast elab välismaal ja kaheksakümmend äh, protsenti diasporast äh, hääletab demokraatia heameelsete jõudude poolt ja meie jaoks on ääretult oluline luua sellised tingimused, ja see on julgustav meile ka, sellepärast et see tähendab, et äh, need inimesed, kes väl-, väljaspool on läinud, ära on kolinud, tahavad mingil hetkel äh, tagasi kolida ja me tõesti äh, parandame võimalusi neil valimistel osaleda. nüüd maanteetaristu, jah, see on meie jaoks prioriteediks, sellepärast et me tahame parandada ettevõtluskeskkonda, aga kakssada miljonit eurot praegu on blokeeritud, nagu ma teada sain, tegemist on rahaga, mis tulevad rahvusvahelistelt doonoritelt selleks, et teid parandada ja need on peatatud sellepärast, et varasemalt on neid projekte halvasti hallatud, meil on olnud korruptsioonijuhtumeid ja nii edasi ja nüüd me peame selle summa vabastama selleks, et need projektid tõesti toimima saada ja Äh, lisaks sellele tulevad kindlasti teised taotlused äh, abiks, aga me peame juba eraldatud summasid mõistlikult ära kasutama. kohalikud valimised. meil olid eelmisel äh, aastal Kišinaus ja mõnel pool mujal ka kiirvalimised, sellepärast et eelnevad linnapead astusid tagasi äh, meil olid siis sellised erakorralised valimised, korralised valimised pidid sellel aastal äh, aset leidma ja seetõttu tuleb mm, meil ka valimine pidid olema juunis, aga parlamendis enamust ei olnud äh, valimiskuupäeva kindlaks määramiseks, siis juunis neid ei toimunud ja nüüd toimuvad need valimised oktoobris. me muutsime ka seadust äh, ja me panime seadusesse paika, mm, millal kohalikud valimised peavad aset leidma, sõltumata parlamendi otsustest ja äh, Äh, valitsevast äh, koalitsioonist ja enamusest, aitäh! I think so um,. That was very extensive. see oli väga põhjalik vastus aitäh, äh, peaminister, et te tulite peaaegu pooleteiseks tunniks siia väliskomisjoni. me kõik väga rõõmsalt tervitasime teid ja me soovime kõike paremat valitsusele, koalitsioonivalitsusele. see kannab tõelist Euroopa vaimu ja teeme koostööd Euroopa Liidu ja Moldova Vabariigi vahel ka tulevikus, aitäh! aitäh! ma esitaksin ka kutse teile kõigile, et te tuleksite Moldovasse, räägiks, räägiksite ajakirjanike äh, ettevõtjatega, inimestega külades, kodanikuühiskonna esindajatega, et te tõesti näeksite ise oma silmadega, äh, kuivõrd hästi me täidame neid lubadusi, äh, mida me oleme andnud äh, teile ja kodanikele, aitäh!